President... Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. head kolleegid! mul on suur rõõm meie kunagist kolleegi pikkade aastate vältel Euroopa Parlamendis töötanud härra Ilvest tervitada siin. härra Ilves töötas, nagu ma ütlesin, Euroopa Parlamendi liikmena, ent täna on siin juba teist korda oma Eesti presidendi ameti, ametis nii et härra Ilves, mul on suur rõõm teid tervitada ning annan teile kohe ka sõna. sõna on Eesti Vabariigi presidendil. Buongiorno. daamid ja härrad, ma kõigepealt vabandan, et mul on hääl ära. ma, mulle tundub, et ma olen Eestist mingi pisiku kaasa toonud. kümme aastat tagasi lahkusin ma sellest kojast, et asuda uuele ametikohale oma kodumaal. tollal ei olnud ei euro ega